tere õhtust, kui lubate, ütleb härra president, lähen üle ungari keelele, mis on presidendi emakeel. kallid kolleegid, vastavalt päevakorrale on järgmine päevakorrapunkt nõukogu ja komisjoni avaldused äh, vägivalla kohta demo-, Kongo demokraatlikus äh, vabariigis ja esimesena saab sõna proua Cecilia Malmström, kes võtab sõna nõukogu nimel proua Malmström tänab, tänab härra presidenti äh, ungari keeles ja ütleb, et tema räägib oma emakeeles, rootsi keeles. austatud äh, äh, saadikud, Rootsi pöörab väga palju tähelepanu problemaatilise olukorra lahendamisele demokraatlikus vabariigis. rikkumised, mis puudutavad inimõigusi ning seksuaalse iseloomuga ja ning soolise iseloomuga vägivald on jälle kasvanud, nii et on viimane aeg arutada seda olukorda riigis, eriti arutades seda hiljutist ÜRO raportit, mis on avalikustatud. raportist nägime me, et on palju relvastatud äh, rühmitusi, kes tegelevad, tegutsevad riigis ja keda toetatakse tegelikult ka äh, Euroopa Liidu riikides olevate isikute poolt ma ei pea tegelikult äh, loomulikult teile meenutama, milline seda on meie võetud kohestused demokraatliku äh, Kongo, demokraatliku, Kongo demokraatliku vabariigi ja üldse suur, suure järvistu piirkonna ees. ja kindlasti on komisjonil siia üht-teist lisada. meie toetus on võtnud järgmise vormi. kõigepealt on meil esimene Euroopa eriesindaja, kes nimetati ametisse tuhat üheksasada üheksakümmend neli Suurejärviste piirkonda. samuti on meil äh, sõjalised ning tsiviil ÜVJP instrumendid, samuti on äh, kaks tuhat kuus valimiste ajaks antud ähm, äh, sõjalist tuge ning samuti on toimunud missioon politseikoolituseks. milline on siis olukord praegu demokraatlikud äh, suhted Kongo demokraatliku, äh, vabandust, diplomaatilised suhted Kongo demokraatliku vabariigiga on taastatud ja aastatel kaks tuhat kuni kaks tuhat üheksa äh, sõlmiti palju rahulepinguid riigi idaosa rühmitustega. paraku mm, on viimase arengud seda tööd õõnestanud ja FDLR-i ning äh, teiste rühmitustega tegelikult tegeletakse edasi, nad vastutavad tohutute äh, pi-, mm, kannatuste eest äh, ning rünnakute eest ähm, tsiviilelanikkonna vastu, samuti on toimunud rünnakuid, mis puudutavad kodanikuõiguste ja põhiõiguste rikkusi, samuti vägistamisi, tapmisi, orjastamisi ja hoolimata nulltolerantsi mm, poliitikast, mille kehtestas president Kabila juulikuus, need jätkuvad ning samuti jätkub äh, lo-, loodusvarade ekspluateerimine. oluline oleks, et valitsusel oleks kontroll nende ressursside üle, nii et oleks võimalik riigil saada tulusid, mida väga vajatakse, ja samuti välditaks sealtkaudu siis ebaseaduslikku toetust äh, relvastatud rühmitistele, nii et me äh, teeme küll koostööd, kuid meil on probleeme näiteks valimiste korraldamise osas, ka kodanikuõiguste rikkumise osas ja need on muutunud tõketeks riigi demokratiseerimisel. on ka teisi olulisi probleeme, sealt on nõukogu võtnud väga range seisukoha seoses rahvusvahelise õiguse rikkumiste ning inimõiguste rikkumistega siis Põhja ja Lõuna-Kivus. ja hiljuti mõistis nõukogu oma järeldustes need tegevused äh, hukka ning on öelnud, et äh, Kongo Demokraatliku Vabariigi valitsus vastutab selle eest, et äh, rikkujad kohtu ette toodaks. samuti oleme pühendunud rahule, stabiilsusele ja arengule, millest peaksid kasu saama eelkõige Kongo Demokraatliku Vabariigi elanikud ning kõik avaliku sektori osapooled, sealhulgas äh, valitsus, peavad äh, või vastutavad selle eest, et äh, paraneks regionaalne olukord, samuti, et areneksid poliitilised ja majanduslikud partnerlused riigis ja piirkondades. austatud liikmed, saan teile kinnitada, et Nõukogu ja Euroopa Liit see on kindlad oma lubadustes seoses Kongo Demokraatliku Vabariigiga, me kindlasti jätkame oma pikaajalist pühendumust sellele riigile ja me räägime väga äh, konkreetsest mõttes nendest äh, rahvusvahelist õigus, rahvusvahelistest õigusrikkimistest. hea meelega kuulan ka äh, parlamendi kommentaare selles küsimuses, kuna teil on oluline roll, aitäh. <clears throat> ma tänan, proua minister ja nüüd ma annan sõna härra Karel De Huhtile, komisjoni nimel. härra president, lugupeetud äh, daamid ja härrad saadikud äh, umbes üks äh, aasta tagasi kuuma olukord, mida CNDP ähm, jõud piirasid Laurent Kunda juhtimisel, halvenes ja kõik, tehti kõik selleks, et äh, vältida halvemat äh, ja üritati edendada äh, LDR-i ja, ja ja Rwanda ja siis valitsuse ja CNDP vahelisi äh, ähm, lepinguid ja kokkuleppeid, aga siiski läks olukord väga halvaks ja halb on olukord endiselt sellepärast, et pole lahendatud äh, probleeme, mis põhjendasid selle kriisi. rahvusvaheline üldsus valis vä-, välja vähima, vähim halvema lahenduse ja üritab äh, tegeleda lepitusega. rahvusvaheline altsus ja Euroopa Liit ei ole äh, suutnud otsustada sinna kaitsejõudude saatmist ja Monuk-, Monuki äh, jõududest ei piisa. Äh, ÜRO äh, sõltumatute ekspertide ähm, rühm ja Human Rights Watch ütlevad, et olukord on äärmiselt halb ja et ei ole võimalik seda maha vaikida pra-, need, nüüd tuleb tegeleda nende sügaval asetsevate põhjustega, vaja on äh, lepinguid ja e-, järje, jätkusuutlikke lahendusi, selleks on vaja kõigi koostööd, Kongo ja Rwanda valitsuste koostööd eelkõige. Monuk, ÜRO, ülejäänud rahvusvaheline üldsus ja Euroopa Liit peavad samuti andma oma panuse, mitte keegi ei kahtle selles, et poliitiline äh, ja, ja diplomaatiline lähenemine Rwanda ja RDC vahe, eh, Kongo demokraatliku vabariigi vahel võiks olla äh, lahenduseks, kui mõlemalt poolt oleks äh, soov äh, teha koostööd ja äh, taasdünamiseerida Kongo demokraatlikku vabariiki. see on veel väga pikk ja raske tee FDLR-i probleem on selle probleemi tuumaks ja mm, komplitseerib äh, olukorda. maavarade väljaviimine, karistamatus ja äh, väga suured maavaldused, kus äh, ametiasutused ei ole võimelised kontrollima olukorda ja kus äh, võimuesindajad on tihti osaks probleemist. Rwanda ja Kongo vaheline leping võimaldas CNDP-d äh, ja Laurent Nkunda äh, nõudmisi äh, neutraliseerida. Nkunda aga asendati mm, lihtsalt teise juhiga. ja ei Rwanda ega ka Kongo äh, vabariik ei ole või tegelikult, neil ei ole tegelikult õigust anda Nkundale puutumatust sõja toime pandud kuritegude vastu. Äh, Bosco Nkunda äh, jõu suurenemine FTL, see vahel äh, sees on suureks probleemiks ja äh, probleeme on ka nuki mm, operatsioonidega FDLR-i vahel äh, vastu, mis ei ole piisavad. on probleeme ka ruandakeelsete vähemustega ja kõik need tegurid suurenda-, või, või te, võivad tekitada veelgi suuremaid probleeme kui need, mis meil olid aasta tagasi ja ei Rwanda ega Kongo ei ole enam võimelised haldama neid. arvestades seda tausta ja seda sõda, jätkub humanitaarkriis ilma, et seal oleks mingit paranemist ja tegemist on suurte inimõiguste rikkumistega, äh, seksuaalse vägivallaga, äh, igasuguste kuritegude puhul karistamatuse tundega. ÜRO ja Human Rights Watch, mida ma juba mainisin, äh, pidevalt äh, annavad aru sellest äh, tragöödiast. vaja on teha kõik selleks, et vähendada ohtu, et sõjavägi ohustab rahulikke tsiviilelanikke vaja on prioriteedid üle vaadata, suurendada Manuki äh, võimekust, kaitsta elanikke, vaja oleks äh, ka seda, et tingimused, milles Manuk saab äh, tegutseda, oleksid selged ja ühemõttelised e kui Manuk lahkuks, oleks olukord katastroofiline, sest siis muutuks see vaakum veelgi tühjemaks. on selge ka see, et äh, tuleb lõpetada äh, poliitilise ja majandusliku mm, äh, poliitilised ja majanduslikud seosed, mis muudavad selle olukorra veelgi ras-, raskemaks mm, Te,. tegemist on kriminaalsete tegevustega, mille esimeseks ohvriks on Kongo rahvas ja mille vastu tuleb võidelda vaja on rohkem öö, äh, otsustavust äh, igasuguse öö, äh, smugeldamise vastu võitlemisel. Mm, vaja on seda, et Rwanda ja Kongo võimud oleksid, näeksid asja, olukorda selgepilgulisemalt. suur osa probleemist tuleb lahendada Kongos endas ja kahekümne kolmanda märtsi lepinguid tuleb äh, täiel määral rakendada, sest äh, muidu äh, oleks kohalik elanikkond veelgi loot-, olukord veelgi lootusetum. see on hädavajalik, et olukord saaks paremaks muutuda ja aga ma mõtlen äh, ka sellele, mis olukorras on praegu Kongo Demokraatlik Vabariik, vaja on riik uuesti üles ehitada ja riigi puudumine on tegelikult kõigi probleemide tuumaks selleks on mõningad asjad vägagi olulised, esiteks demokraatia ülesehitamine. ma loomulikult mõtlen siin ka kohalikele parlamendi ja presidendivalimistele, mis tulevad kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. Eh, valimised on demokraatia elemendiks, aga ei tohi unustada vajadust jätkata eh, institutsioonide, poliitiliste jõudude toetamist, kus eh, on väga keerulised suhted opositsiooniga aga ilma opositsioonita ei oleks tegemist äh, avatud poliitilise süsteemiga. vaja on häid valitsemistavu juurutada, äh, Kongo Vabariik ei saa kõike äh, korraga teha, on vaja korralikku poliitikat selleks, et oleks šanss edu, edule. juba on mainitud siin mm, karistamatust, tegemist on poliitilise tahte küsimusega probleem seisneb selles, et äh, kõiki asju ei saa teha isoleeritult. vaja on äh, julgeolekusektori reformi, äh, vaja on poliitil-, pikaajalist poliitilist nägemust, aga see ei tohi tähendada seda, et ei oleks lühiajalisi operatsioone, ma siin mõtlen eriti seksuaalvägivalda, mida parlament on esile tõstnud vaja on nulltolerantsi äh, president Kabila poolt ja äh, ta on seda küll välja kuulutanud, aga seda on vaja ka ellu rakendada. komisjon on samuti andnud oma panuse, me soovime paremat äh, koostööd seksuaalvägivalla vastu võitlemise vastu mm, CP, eh, eh, Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ja eh, komisjoni vahel ma tänan. nüüd fraktsioonide nimel kõnelejad on järgmised, kõigepealt härra Philipp Kašmarek, üks minut, Rahvapartei fraktsioon. härra president, mu daamid ja härrad, pea iga ajakirjanik, kes kirjutab Aafrikast, eh, eh, läheb, tahab minna Joseph Conradi jälgedes ja sellepärast ajakirjanikud koondavad tähelepanu ennekõike negatiivsele. Eh, aga Kongo Demokraatlik Vabariik ei tarvitse olla pimeduse riik Aafrikas on ka normaalseid riike, kus äh, loodusvarad on rahva teenistuses ning võimud tegutsevad üldiseks hüvanguks. ma arvan, et äh, Kongos ja Kiivus on peaprobleemiks valitsemine Eh, demokraatlikud ja tõhusad ametivõimud, rahu ja õiglus puudub seal, kus ei ole korralikke ametivõimusid ja ilma ametivõimudeta ei saa probleeme välja juurida. mulle meeldib, meenub see optimism aastal kaks tuhat kuus. ma olin valimisvaatleja ja aastal kaks tuhat kuus me olime väga optimistlikud, aga paraku oli see optimism ennatlik. miks siis kõik nii läks? miks olukord ei ole paremaks läinud, ma arvan, et tegemist on äh, rahaga. Äh, siin äh, ekspluateeritakse ebaseaduslikult äh, maavarasid ja saadud raha eest ostetakse relvi ja see tuleb lõpetada. Mihhail Kašmanur ma tahan, järgmine on härra Michael Kašmer, poolteist minutit. ma tänan, teie avaldus, härra volinik, on mulle kindlustunde andev, aga me ei saa sealt välja viia oma vägesid, sest siis tekib vaakum ja juba on vaakum poliitilises tahtes ja juhi rollis seal tekkinud mm, tahtmatus äh, oma kohustusi täita ja õigusriigi põhimõtteid järgida. räägime reaalselt, üheksakümne kaheksandast aastast kestab see konflikt üle viie miljoni neljasaja tuhande inimese on kaotanud oma elu ja nelikümmend viis tuhat surma on kas otseselt või kaudselt toimumas iga kuu, mis tähendab, seda on miljon nelisada kuuskümmend tuhat oma kodukohast lahkuma sunnitud inimest ja enamik neist vägivaldselt. ma tahaksin olla nende hääleks, kellel ei ole häält, need, kes kannatavad selle vägivalla käes ka soopõhiline vägivald valitseb Kongos, sealhulgas ka seksuaalorjus, röövimine, sundprostitutsioon, vägistamised. Kongo seksuaalvägivalla ohvrid, naised, mehed ja poisid on pidanud taluma mitte ainult seksuaalset vägivalda, nad pidanud taluma ka äh, suguorganite moonutamist aeg on tulnud nüüd rahvusvaheliselt nõuda, et need õudused lõpeksid. ma tänan, härra Cashman, järgmine on kaheks minutiks härra Louis Michel. aitäh, härra president, volinik proua minister, armsad kolleegid, nagu te teate, oleme alati olnud väga tähelepanelik selle osas, mis toimub Kongo idaosas. hoolimata sellest, et Rwanda ja Kongo vaheline lähenemine oli algul paljulubav. ilma selle lahenemiseta ei oleks Kongo idaosa probleemide lahendamine võimalik, nii et vaja on seda lähenemist äh, toetada, hoolimata selle, nendest kahekümne kolmanda märtsi lepingutest, millest te rääkisite, on ida olukord ikka problemaatiline. Äh, on vaja, on FTL ilma FDLR-i probleemi lahendamiseta on rahu Kongos võimatu. kahjuks on er, er, er, kahjuks kannatab tsiviilelanikkond praegu äh, nende operatsioonide all, mille eesmärgiks on FDLR-i äh, e, vastu võitlemine äh, ning algusest peale oleks vaja olnud tugevdada Manuki võimekust, sest ka praegu äh, ei ole Manukil piisavalt vahendeid selleks, et äh, teha kõike, mida seal vaja teha on ja mm, operatsioonid seal ei ole piisavalt heal tasemel, meil on vaja paremat koordineerimist äh, koha peal, aga riskantne oleks äh, siin rünnata Monuki, sest see annaks argumente mõningatele jõududele, kes üritavad Monukist, äh, Monuki diaboliseerida ja see oleks veelgi hullem. Mm. sõja kontekst ei saa äh, mitte mingi, mitte kuidagi õigustada äh, äh, selliseid otsuseid, nagu on tehtud, et enam ei anta logistilist abi äh, Äh, ka piila nulltolerantsi poliitikat tuleb loomulikult tervitada, aga loomulikult tuleb sellest kinni pidada, seda ka ellu viia. Kongos äh, on äh, karistamatuse tunne levinud ning sellepärast äh, ma soovin, et komisjonil oleks tihe koostöö mõningate Euroopa Liidu liikmesriikidega selleks, et ka aidata üles ehitada õigusasutusi, eriti just Kongo idaosas. vaja on Kongos üles ehitada õigusriiki selliste õigusriigi funktsioonidega, mida seal praegu üldse ei ole ja mille puudumine tekitab suuri probleeme. ma tänan. härra Michel, järgmine on proua Melli Isabel Dura. härra volinik, proua, äh, härra president äh,, olukord Kiivus on väga murettekitav ja äh, hoolimata sellest, et seal on peaaegu kakskümmend tuhat Monoki sõdurit. Eh, esimesed ohvrid on tsiviilelanikud ja naised, kui tegemist on eh, sõdadega ja mõningad Kongo eh, armee üksused on samuti vägistamistest teinud sõjarelva. Kongo naised käisid meid ka, meile ka seda meelde tuletamas selleks, et me probleemiga tegelemeks. maavarade röövimine on samuti see teema, mis seda äh, konflikti veelgi teravdab. on väga ohtlik diskrediteerida monukki äh, ilma, et seda vaja oleks ja äh, teha monukki vastutavaks selle olukorra eest see ei ole, vaja ei ole Monuki mandaati muuta, ei ole vaja ka Monuki välja tuua Kongost, ma olen täiesti nõus sellega. vaja on aga tegeleda eh, operatiivsete direktiividega selleks, et eh, Monuk ei eh, toetaks selliseid Kongo sõjaväeüksusi, mis, kuhu kuuluvad inimesed, kes on toime pannud sõjakuritegusid Ehm, väga, monuklil on väga suur osa äh, karistamatuse õhkkonna vastu võitlemisel. Äh, ka rahvusvaheline kriminaalkohus peaks tegelema Kongos toime pandud kuritegevusega. kui monuk äh, ning tuleb rääkida ka Maani pro programmist, mis näeks ette dialoogi ja rahu loomise igal pool, mis on ainus tee, kuidas jõuda püsiva rahuni Äh, ma soovin, et Euroopa Liit oleks aktiivne, see on hädavajalik, isegi kui Euroopa Liit ei ole soovinud äh, minu äh, suureks kurvastuseks sinna saata väejõude, aga ma siiski arvan, et Euroopa Liidu tegevus on hädavajalik. ma tänan. võib, teil oli üks minut kõneaega, kui ma õigesti mäletan. järgmine proua Sabine Lösing, palun, üks minut aitäh, mitte üheski teises maailma riigis kui Kongo Demokraatlikus Vabariigis ei ole olnud rohkem missioone Euroopa äh, julgeoleku ja poliitika raames. aga alati on küsimus, et kelle julgeolekut kasu-, kaitstakse, kas äh, Kongo tsiviilelanike, naiste ja laste äh, olukorda. ka Monuki missioon ei takistanud seda, et tuhandeid inimesi piinati, tapeti, vägistati ja saju, sadu tuhandeid kodudest välja aeti ja selles osalesid ka Euroopa Liidu poolt toetatud äh, valitsuse äh, jõud. mida kaitstakse Kongos, kas äh, humaansust või toetaks sellist riik, sellist režiimi, mis kahe tuhande kolmandast aastast peale on kuuskümmend üks lepingut ka rahvusvaheliste kaubandus, kaevandusettevõtetega sõlminud, millest üks, ainult üks üks äh, oli, millest ainult ühest oli kasu ka Kongo rahval. Kabila äh, on äh, äh, vahepeal loobus selliste lepingute sõlmimisest, aga sõja tõttu on äh, jälle loobut-, ära pööratud sellest poliitikast. miks F ETLR-i äh, vahendid tulevad Saksamaalt äh, või vähemalt arvatakse, et tulevad. ma viitan ka resolutsioonile, mille ma olen esitanud kuue fraktsiooni nimel. ma tänan, järgmine on härra Andres Möltser, poolteist minutit härra president, miljonite inimeste kodust väljaajamine, tuhanded vägistamised, sajad mõrvad, need ei tohi olla suurima ÜRO rahumistagamismissiooni bilansiks. Kongos on väga palju tehtud, aga pole midagi saavutatud. seal ähm, ähm, on väga palju probleeme, embargod on jäänud äh, tulemusteta ähm, ja Kongo sõdurid äh, lihtsalt jätkavad oma äh, kuritegelikku tegevust. kaks sõjakurjategijad äh, jõudsid Haagi, on äh, to-, läbi viidud äh, arenguprojekte ja valimisi, on olemas väikseid edu, edusamme, aga äh, seda kohutavat äh, vennatapusõda ei olnud, ei ole olnud võimalik peatada. väga murettekitav on olukord siis, kui tegemist on sellega, et Manuki vastu tõstatatud etteheited osutuvad õigeks ja armee toetamine ei tohi olla seotud inimõigust, inimeste vastaseid, inimsuse vastaseid kuritegusid toime pannud inimeste toetamisega. meil on vaja ja rahumjagamismissioone, aga meil on neid vaja Euroopa läheduses ja mitte Aafrikas, kus on väga ebaselged piirid etnist, etnuste vahel Euroopa Liit peab tegelema probleemidega oma piiride taga, näiteks Balkanil või Kaukaasias ja Euroopa Liit, liidu osalemine Aafrika missioonidel peaks lõpetatama. suur tänu, järgmine on nüüd oma nimel ja kõigepealt härra Mitchell olukord Kongo demokraatlikus vabariigis on kahetsusväärne ja konflikti mõju inimestel on traagiline, see on täiesti iseenesest mõistetav, aga on palju asju, mis on ikka jälle üle korratud ka meie ühistes resolutsiooni ettepanekutest. vägivald Kongo demokraatlikus vabariigis nagu paljude konfliktide puhul on tihtipeale ajendatud ahnusest ja tuleneb ka vaesusest, territooriumite üle peetavast võitlusest ning äh, paraku kõik need asjad on omavahel seotud. Äh, äh, heaolu ja eesmärk on need, mis lahendavad olukorra ja see on nüüd ka meil parlamendina selge. me peame tagama, et et äh, igasugune sõjaline kohalolek välisriigis on suunatud sellele, et vähendada vägivalda, mitte suurendada seda. me peame olema karistamatuse vastu, kui on mingid tõendid, et Lääne missioonid ei täida omast norme ja ülesandeid, siis tuleb nende kohalolek seal ümber hinnata. ajalugu on meile näidanud, et sellistes konfliktides nagu Kongos on poliitiline lahendus ainus, mis rahu tagab. dialoog ja kaasatus on ainus viis, kuidas olukorrast välja tulla ja nüüd, kus meil on välispoliitika talitus loodud, tuleb proaktiivsemalt asuda tegelema ja süvendama toetada rahu ja dialoogi selles piirkonnas. ma tänan, härra Mitchell, järgmine eh, poolteist minutit, proua Gretu. ma tänan. Eh, nagu juba öeldi, miljonid tsiviilelanikud on kaotanud oma elu eh, Kongo Demokraatliku Vabariigi idaosas sõjaliste aktsioonide tulemusena ja kõik see on muutunud selles riigis niivõrd tavaliseks ohvrid on lapsed, tüdrukud, naised, ajakirjanike elu ei maksa midagi, humanitaarkriis süveneb iga päevaga ja julgeolekuolukord ei võimalda enam humanitaarorganisatsioonidel sekkuda. juba selle kuu alguses on tuhanded-tuhanded vägistamisjuhtumid ja seksuaalse vägivalla juhtumid toimunud palju rohkem kui aasta tagasi, samuti nälg ja tohutu vaesus äh, lisaks ja see kõik muudab miljonite olukorra kohutavaks ja selles olukorras armee ja mässulised tegutsevad eh, ühtemoodi, on ka signaale, et ka ÜRO jõududel on siin oma vastutus kanda, sest nad taluvad seda õigusetust, mis seal valitseb. nii et me peame tõsiselt küsima, eh, kuidas rahuvalvajad Kongos ikkagi täidavad neid eesmärke, mis nende missioonil on ning samuti tuleb rakendada meetmeid rahapesu vastu ning kulla ja teemantite kaup ka kauplemise vastu seitsekümmend tonni <clears throat> kulda toimetatakse salakaubana välja igal aastal Kongost ja selle tagajärjel vägivald ainult süveneb seal riigis. ma tänan ja järgmine Sofia Intvelt, üks minut. Eh, aitäh, ma kuulasin just eh, kolleeg Möltseri sõnavõttu, kes kahjuks läks juba ära, ta ütles, et eh, olukord on nii lootusetu, et keskendugem oma naabritele kui vaadata olukorda, siis äh, on tõesti peaaegu tunne, et äh, tuleks püss põõsasse visata, aga äh, siin äh, käis eelmisel kuul ka Kongo naiste äh, delegatsioon ja me peame endale ütlema, et kuidas me saame nendele inimestele äh, silma vaadates öelda, et me lõpetame kui me ei ole ilma resolu-, peale resolutsioonile mitte midagi teinud. ma mõtlen nendele naistele, ma mõtlen jahmatusega nende kibedusele ja sellele, et me jätame nad hätta. nii et äh, tõesti on raske selliseid asju öelda. resolutsioonis äh, see on olnud palju äh, häid asju öeldud ja ma loodan, et me teeme ka midagi aktiivselt. et tihti räägitakse vägistamistest ja seksuaalsest vägivallast. Need on mõisted, mis, kui vaadata tegelikku olukorda, jäävad liiga nõrgaks. aga naised ütlevad, et asi läheb veelgi hullemaks, ei rünnata mitte ühte üksikuid isikuid, tegemist ei ole individuaalse vägivallaga, vaid si-, suunatud äh, agressiooniga äh, kogukonna vastu selleks, et seda kogukonda hävitada. tegemist ei ole mitte üksnes karistamatuse lõpuga, meil ei ole midagi, meil on vaja teha seda, mida on välja kuulutatud, aga me peame ka käe ulatama neile, me peame nendega solidaarsed olema, me ei tohi neid jätta hätta, me peame olema oma moraalse vastutuse kõrgusel aitäh ja järgmine kõneleja poolteist minutit, Kristjan Tanbreda. suur aitäh, eesistuja. să se pronune asupra prelungirii mandatului monuc trebuie cred eu să reflectăm me kindlasti peame võtma seisukoha monuci mandaadi pikendamiseks ja ma arvan, et me peame analüüsima rahvusvahelist olukorda olukorda koha peal Kongo TV-s ja kahjuks olukord seal halveneb ning kui me vaatame sõjaväeoperatsioonide olukorda, siis tegelikult sõjalisest edust ei piisa, kui humanitaarkulud ja kahjud on suured. ja humanitaarkahju tähendab just tsiviilelanikkonna kannatusi, ma usun, et hiljutised sõjalised operatsioonid on kaasa toonud täiesti katastroofilisi tagajärgi äh, millega on kaasnenud tohutud äh, inimõiguste rikkumised ja mis on muutnud selle humanitaarkriisi veelgi tõsisemaks. karistamatus on nende kuritegude kordumise eelduseks ja seetõttu minu arvates peaks äh, tsiviilelanikkonna kaitse olema absoluutne prioriteet ning Euroopa Parlament peab väga selgelt ütlema, et äh, vägivald, eriti seksuaalvägivald ja kõik kuritead, mis kiivus on ette ellu või läbi viidud, need tuleb eh, peatada ja samuti tuleb peatada see karistamatus. aitäh ja järgmine kõneleja on härra Luis Janes Barnueva Garcia, üks minut. suur tänu, president. kolleegid, kes eh, enne sõna võtsid, kirjeldasid seda traagilist olukorda, mida me Kongo TV-s praegu näeme me rääkisime miljonitest vägistamistest, üldisest vägivallast tsiviilelanikkonna suhtes ning ÜRO Monuki missiooni on arutatud samuti Euroopa Liidu missiooni, kuid me oleme vähem kuulnud vajaduse kohta kontrollida seda ebaseaduslikku loodusainete ja mineraalide voogu teemantide ja Kongo voogu Kongo TV-st, vabandust, kullavoogu Kongo TV-st välja ülejäänud maailmasse tõenäoliselt pestakse seda raha meie enda piirkonnas, Euroopa Liidus, Ameerikas ja see on väga oluline valdkond ka paranes Ashtonile, et nüüd on tal olemas volitused, tal on olemas kahekümne seitsmes liik-, kahekümne seitsme liikmesriigi toetus, tema saaks koordineerida kogu seda programmi nii, et saaks takistada nende ressursside eest relvade ostmist ja vägivalla edendamist. suur tänu, järgmine kõneleja, poolteist minutit on proua Andevoo. aitäh, härra president. väga tihti on Euroopa Liit öelnud, et äh, on äh, hädavajalik midagi teha Kongo äh, osas ning arvestades seda, mis on toimunud viimasel ajal Põhja-Kiivus ja Lõuna-Kiivus, rünnakuid tsiviilelanike, naiste ja vanurite vastu, mm, siis äh, on tõesti tegemist äh, sellega, et kohe on vaja midagi teha, vaja on teha kõik selleks, et kaitsta tsiviilelanikke. Monuki mandaati äh, kindlasti pikendatakse, aga seda on vaja tugevdada selleks, et piirata seda vägivallajuhtumite arvu tõusu. juba aastaid on vabaühendused ja Kongo naised rääkinud sellest, et tuleb lõpetada äh, vägistamiste kasutamine sõjarelvana äh, ja alati toimuvad need äh, kuriteod täielikus karistamatus õhkkonnas. vaja on see karistamatus lõpetada ja seda nulli, nulltolerantsi nulltolerantsi poliitika peab olema ambitsioonikas, inimesed tuleb võtta vastutusele ja rahvusvahelise kriminaalkohtu esimesed protsessid peavad lõppema sellega, et kohus saaks võimaluse tuvastada kõik kurjategijad ja nad vastutusele võtta. see kõik käib koos e, riigistruktuuride ülesehitamisega, e, sugudevahelise võrdõiguslikkuse edendamisega ja no, naiste ja laste õigustega tihti öö, e, um, oh, ohustab, ohustab neid äh, teine häda, nimelt ükskõiksus. suur tänu. nüüd läheme vaba mikrofoni juurde. mul on kaheksa sõnasoovijat ja meil on kaheksa minutit, aga ainult siis, kui igaüks räägib täpselt ühe minuti ja mitte rohkem. alles, ainult siis saavad kõik kaheksa sõna proua Stifler esimesena. Euh, härra president, äh, inimõiguste olukord Kongos on ja eriti eriti Kiiva olukorras on katastroofiline, me teame seda nüüd. rah-, tsiviilolukorra ohutus on halvenenud äh, ühiste operatsiooni tõttu, mida Kongo armee ja Uganda ja Rwanda armeed on koos läbi viinud äh, väga palju on toimunud äh, vägistamisi ja muid äh, kuritegusid, äh, seksuaalvägivald on mm, Kongos igapäevane. tehtu, toime on pandud väga palju inimsusevastaseid kuritegusid. ametlikud arvud näitavad, et et Kongos on rohkem kui kaks miljonit sisepagulast ja üle kuuekümne tuhande on põgenenud ida provintsist Äh, kolmsada viiskümmend miljonit, äh, tuhat inimest on väga haavatavad, tegemist on äh, laste ja teiste haavatavate inimestega. aitäh, härra Taraballa, üks minut aitäh, volinik, president, kõik rääkisid äh, sellest kohutavast olukorrast äh, Kongos, äh, vägivallast, barbaarsustest, mis, mille ohvriks kodanikud, elanikud on langenud. tegemist on me või-, me võiksime selle asemel vaadata ametlikke raporteid, mis on väga kõnekad. naised, kes on mm, mm, väga suuri probleeme kannatanud, kes ei saa mitte kunagi enam Kongo elus ühendada, lapsed, äh, AIDSi levik, tege-, Kongo olukord muutub järjest hullemaks Kongo äh, majandusolukorra parandamine ei ole võimalik, kui valitsus ei võitle äh, seksuaalvägivalla vastu ega äh, ei hooli selle eest, et Kongos ehitatakse üles tõeline õigusriik, aitäh! aitäh ja järgmine kõneleja on proua Riis, üks minut. härra minister, härra volinik, ma tahaksin ka omakorda rääkida seksuaalvägivallast, mis, mille ohvriks on langenud Kongo naised, eriti idaosas. see ei ole midagi uut, see on väga kompleksne ja mitmemõõtmeline probleem. ohvrite olukord on veelgi halvem nende väljatõrjumise tõttu ühiskonnast president Kabila no, poliitika kannab esimesi väga väikseid vilju, aga tuleb äh, jätkata võitlust selle probleemi vastu. me teame, et on väga palju projekte, äh, aga arvestades neid narve ja kohutavaid äh, tunnistusi, mis sealt tulevad, ei ole meil õigusi esitada kas te ei arva, et me peaks äh, küsima, et milline see on selle äh, strateegia äh, tulemused olnud? naised on alati rahu ülesehitajad, naised on Kongo tulevik, millised on teie ähm, kavatsused, et olukorda parandada ja kiiresti? suur tänu ja järgmine kõneleja härra Romevaru jääda. ma võtan sõna, sest tegemist on väga olulise teemaga, väga kahjuks on Kongos, Kongo idaosas väga palju inimõiguste rikkumisi, me peame äh, mõistma hukka need veresaunad äh, ja inimsuste vastased, äh, inimese vastased kuriteod ja vägistamised idaprovintsides. sellepärast ma ühinen oma kolleegidega ja ütlen, et et äh, kuritegude toimepanijad tuleb vastutusele võtta ja vältida uute kuritegude toimepanemist ja tuleb teha kõik selleks, et äh, takistada äh, tsiviilelanike ründamist Kongo idaprovintsides. ma kutsun kõiki osapooli võitlema karistamatuse vastu ja pidama kinni õiguse põhimõtetest ja tuleb võidelda ka lapssõdurite kasutamise vastu. aitäh, järgmine kõneleja on härra Obermeier. aitäh, kahe tuhande üheksandast novembris äh, Rwanda ja äh, Kongo äh, parandasid suhteid äh, ning äh, demokraatlikud, aga mm, demokraatliku Äh, Ida-Kongo olukord äh, ei ole sellest hoolimata paranenud, aga mida kavatsetakse teha selleks, et äh, Kongo ja Rwanda vahel toimuks edasine lähenemine ning ÜRO mandaat, siin on räägitud sellest, et tuleb võtta kõik meetmed, aga olgem ausad, kui meil on mandaat, mis on ette nähtud äh, eelkõige naiste ja laste ja teiste haavatavate gruppide kaitseks, äh, siis peab olema väga selge see, et kui ÜRO mandaat äh, antakse, meie oleme veidi, austalastena veidi tagasihoidlikumad selles osas, siis tuleb tagada ka see, et neid on võimalik kaitsta relvadega. aitäh ja järgmine kõneleja on härra Simkali Uh, minu arvates on väga kahju, et just siin jõulude ajal me kulutame viimased äh, kaks päeva arutamaks vägivalda maailmas, kas Afganistanis, Tšetšeenias või siis praegu Kongos, kuid selline on reaalsus. ja samal ajal arvet-, arvestades seda jõuluaja sõnumit, rahust ja heast tahtest, peame nii, nagu härra Mitchell, minu kolleeg, ütles, muutuma nii-öelda rahu sponsoriteks ning nõudma, et baroness Ashton tõesti Euroopa mm, toetuse tagaks nendele protsessidele, nii et nendes riikides tekiks kord ning oleks võimalik leevendada nende isikute kannatusi, kes kannatanud on. samuti pikaajaline äh, lahendus ei tule mitte ainult majandusolukorra parandamisest, vaid haridusest ja me peame tagama, et tasuta juurdepääs korralikule haridusele oleks olemas nendes riikides, kuna see on pikaajaline rahulahendus just, aitäh. aitäh, härra Kelly. ja järgmine kõneleja on Jim Higgins. aitäh, tuhat üheksasada kuuskümmend rootslasest ÜRO peasekretär Taik Hemmerschold küsis äh, selle kohta, mis äh, toimus siis äh, või saatis missiooni Belgia Kongosse, millest muutus hiljem siis Kongo TV-ks. Nemad tegid väga suure töö ära, aga mina olen väga mures selle üle, mida teeb ÜRO koha peal, me räägime vägivallast, aga tegelikult ÜRO ei tee midagi head koha peal ega ka ÜRO sõdurid. ma olen täiesti veendunud, et me peame võtma olulisema rolli, nii nagu me tegime Tšaadis ja me peame kohale viima oma rahu ähm, valvajad, sest et kohapeal kannatajad kannatavad Euroopa kolonisatsiooni tagajärgede eest ähm,, suguharudevaheliste mm, konfliktide ja muu taolise tõttu ja me ei saa lihtsalt äh, silmi kinni pigistada. aitäh, härra Higins ja järgmine kõneleja on härra Svensson, üks minut suur tänu, president. on peaaegu võimatu mõista seda kohutavat statistikat, mida me siin kuuleme ja samas me teame, et see statistika on kõik tõsi. ja samas ma arvan, et paljud inimesed tunnevad, et kui me räägime vaesematest, kõige vaesematest riikidest eh, Sahara taguses äh, Aafrikas, siis äh, see pühendumus on tegelikult väiksem ja vähem praktiline, kui ta peaks olema. me räägime siin sõjalisest jõust ja me kõik mõistame, et me peame võitlema tegelikult ju vaesuse ja korruptsiooniga, kui me tegelikult tahame parandada olukorda sellises riigis, kus rahvastik on praeguseks nii palju kuul-, kannatanud, me rääkisime Afganistanist, äh, terrorist Afganistanist, me rääkisime Talibanist, tegime seda päris õigesti, aga siin on tegu hoopis teise rahvaga, kes kannatab ja on kannatanud kõige kohutavamates oludes ja ma tahaksin siin kohapeal rõhutada, et meil on olemas vabatahtlikke organisatsioone, kes tegelikult saavad olukorda muuta, kui need seotakse Euroopa Liidu ja riikliku toetusega ja nad teevad koostööd, kuid tihti on asjad palju keerulisemad. aitäh, see on siis vaba mikrofoni lõpp ja nüüd annaksin sõna proua Cecilia Malmströmile suur tänu, president! sellest arutelust, mida me kuulsime, saab äh, teha väga palju järeldusi selle kohta, kuivõrd on vaja jätkata meie pühendumust Kongo TV-le. nagu juba öeldud, siis Euroopa Liit on pühendunud pikaajalisele stabiilsusele, julgeolekule ja arengule Kongo TV-s ning komisjon, või vabandust, volinik de Gucht andis meile väga selge aruande arengutest selles piirkonnas. liikmesriigid ja komisjon koos äh, on kõige suuremaks äh, panustajaks sellesse piirkonda ja selle panuse kaudu me saame asju muuta, aga mis puudutab stabiilsust Kongo TV-s ja kogu piirkonnas ja seda, kas on võimalik stabiilsust saavutada, siis selleks loomulikult peavad äh, paranema inimeste elutingimused, tuleb kaitsta inimõigusi ja tuleb rangelt suhtuda korruptsiooni ning luua õigusriik me kuuleme siin kohutavaid lugusid seksuaalvägivallast ja need on kordunud juba liiga paljudes aruannetes, see on loomulikult vastuvõetamatu ning kurjategijad ei tohi jääda karistamata, need inimesed tuleb tuua kohtu ette ja siin on Kongo valitsusel tohutu vastutus tagamaks, et see juhtuks ja tagamaks seda, et president Kabila nulltolerantsi poliitika ei ole ainult eh, puhtad sõnad, vaid eh, oleks ka midagi, mis reaalsuses toimub mis puudutab seiremissiooni ja just kahe tuhande üheksandast aastast ning varasemaid äh, mandaate, siis äh, me saadame tegelikult kaks lisameeskonda äh, Kongo TV-sse, kellel on erinevad ülesanded konkreetse vägivallaliiga võitlemine, kuritegevusega võitlemine, me räägime siin põhja ja lõuna kiivust, aga nende mandaat katab tegelikult kogu riiki ning värbamine nendesse missioonidesse on juba käivitunud. aga see on loomulikult vaid äh, tilk ookeanis ja tegelikult on teha veel tohutu palju, aga meil peab ta olema spetsialistid koha peal selleks, et äh, toetada õigete menetluste ja protseduuride rakendamist, eriti mis puudutab siis seksuaalvägivalda ja sõdurite poolt toime pandud seksuaalvägivalda. ma tegelikult hakkan nüüd infotunnis samuti teie ees vastama, aga aruteludest on see minu jaoks viimane Rootsi eesistumistel ja ma tahaksin tänada kõiki teilt nende positiivsete hetkede eest koos teiega parlamendis, aitäh! mi is nagyon köszönjük képviselő. ka meie tahaksime teid tänada. minu saadikutest kolleegid on rõõmu tundnud tööst teiega koos ja nüüd volinik, palun. Mm, tänan, härra president, kõigepealt ma tahaksin tänada kõiki saadikuid, kes võtsid sõna selles arutelus ja ma ei tule tagasi oma esialgsete avalduste juurde, aga tahaksin koondada tähelepanu kolmele asjale. Euroopa Komisjon teeb väga palju ära humanitaarabi andmiseks ja programmide raames, eh, mis peavad taaskehtestama õigusriigi. me räägime kümnet, kümnest ja eh, test miljonitest ja üle saja miljoni iga aasta läheb selleks aga kui ei ole õiget partnerit, siis äh, ei ole see kõik tõhus. kui puudub selline partner poliitilisel areenil, siis ei ole tulemused head. teiseks ma tahaksin rääkida Monuki mandaadist. Äh, kuigi Monukit saab kritiseerida ja peabki kritiseerima selle eest, mis hiljuti toimus, ma arvan, et oleks suur viga paluda neil lahkuda Kongo demokraatlikust vabariigist. see oleks kõige hullem asi, mida võiks üldse ette kujutada. ja ma viitan äh, siin äh, julgeolekunõukogu poolt vastu võetud mandaadile. see võeti vastu eelmise aasta alguses ja siin öeldakse, et äh, nõukogu on otsustanud, et Monuk peab selle resolutsiooni vastuvõtmisest peale omandama mandaadi järgmisteks ülesanneteks ja selles prioriteetsuse järjekorras, nagu siin on. töötada kõigepealt selleks, et kaitsta tsiviilelanikke, humanitaarametnikke ja ÜRO ametnikke, tagada tsiviilelanike äh, kaitse ja ära hoida vahetu vägivald, eriti kui see tuleneb mõne konflikti osapoole poolt. ja nüüd G lõikes räägitakse koordineeritud tegevustest ja seal öeldakse, et koordineeritud operatsioonid koos FT F FARC-iga, Rwanda relvajõududega, kes asuvad Kongo idaosas äh, siis nendega koos korraldatakse operatsioone selleks, et kaitsta õigusriiki, humanitaarabi anda. mandaat on väga selge, aga nüüd peab selle rakendamise tingimusi arutama ja Monuk peab üle vaatama omaenda tegutsemiseeskirjad ja siis otsustama, kuidas edasi talitada ja lõpetuseks väga palju on kritiseeritud rahvusvahelist kriminaalkohust ja on räägitud ka sellest, kuidas see kõik poliitikaga seondub, ühelt poolt siis rahvusvaheline kriminaalõigus ja teiselt poolt eh, kriisi korralik poliitiline eh, juhtimine. jah, Kongos te näete vastust eh, sellele dilemmale. me teame, et Kundalt äh, võeti äh, CNDP-s juhtimisotsad üle ja me näeme, äh, mis toimub. ei saa valida ühelt poolt poliitilise kriisi juhtimine, teiselt poolt praktikas rakendada rahvusvahelist kriminaalõigust. ja ma arvan, et Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon peavad ikkagi prioriteetseks pidama rahvusvahelise kriminaalõiguse rakendamist. ma tänan, härra De Kuht. ja nüüd ma tahan öelda, et me oleme saanud kuus resolutsiooni ettepanekut, nüüd on mõttevahetus lõppenud ja hääletamine toimub selles küsimuses homme